istung on sellena nüüd jälle avatud. eilse istungi protokolli vastu võetud tekstid on ähm, kättesaadavad, kas kellelgi märkuseid ei ole, sellisel juhul on protokoll sellega ka vastu võetud